teooriaid ja kõikide kahepoolsete suhete puhul ei saa ühiselt läheneda, kõigil neist on oma eripärad. võtame näiteks Sloveenia-Horvaatia piiriküsimuse, mis nüüd on peaaegu lahendatud. see oli kahepoolne küsimus, küsimus, mille tõstatas üks Euroopa Liidu, üks liikmesriik ja mis viis liitumisläbirääkimise peatamisele Horvaatiaga. aga teisest küljest, kui me siin räägime hoopis äh, Küprose küsimusest, siis äh, selle puhul äh, on langetatud juba üksmeelselt otsus, et tuleb rakendada Ankara protokolli, seda on kinnitanud Euroopa Liit ja kahe tuhande viienda aasta detsembris ka kakskümmend, kahekümne viie liikmesriigi näol. ja see on siis eeltingimus liitumisläbirääkimiste algatamiseks, äh, algatamisele Türgis. nii et tegelikult ei ole tegemist kahepoolse küsimusega, teie tegemist on Euroopa Liidu küsimusega, mida toetavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. ja proua Jon, mul on, äh, ma arvasin, et ma olen pressikonverentsil teid siin nähes, aga teie küsimus, mis puudutab viisavabadust, siis see küsimus on äh, väga asjakohane küsimus, äh, jah. Bosnia-Hertsegoviina ühel heal päeval, kui riik vastab kõigile meie poolt esitatud tingimustele, äh, siis ühel heal päeval Bosnia-Hertsegoviina saab olema viisavabadus. biomeetriliste küsimuste, biomeetriliste passide küsimus kallal on alustatud tööd nüüd oktoobris ja praegusel hetkel ei olnud veel praegusel hetkel on riik oma ettevalmistustöid kiirand-, kiirendanud ja on hakatud vastu võtma mitmesuguseid õigusakte seoses justiitssüsteemi reformiga, ka biomeetrilisi passi puudutavate, puudutavaid õigusakte, mis on väga suureks edusammud ja küsimuseks on praegusel hetkel see, et kas me saame kiirendada viisavabastuse protsessi Bosnia-Hertsegoviinas, äh, riigisüsteem peaks muutuma äh, tõhusamaks, otsustusprotsess peaks muutuma tõhusamaks ja siis, kui see on võimalik, siis on neil olemas ka võimekus kõikide tingimuste täitmiseks viisavabaduse teel. ma jagan teiega seda, et tegemist on väga olulise stiimuliga riigile, mis üheksakümnendatel väga palju kannatas ja kelle, mille puhul oleks kodanikuühiskonna seisukohast väga oluline tagada vaba reisimine. suur tänu, väga kasulik, väga huvitav ettekanne teie poolt, meie väga dünaamiline koosolek ja ma tänaksin kõiki kolleege meie järgmine kohtumine toimub üheksateistkümnendal oktoobril kell kuus Strasbourgis ja praegusel hetkel lõpetan meie koosoleku. Arvoisat kollegat, aloitamme. Kallid kolleegid, alustaksime inimõiguste allkomisjoni kohtumisega. Võtke palun istet ja rahunege maha, ütleb proua esinaine. Esinaine kordab, üritagem siis alustada. me jäime natukene hiljaks sellepärast, et väliskomisjonil oli väga põnev arutelu volinik Olli Reiniga äh, laienemisest Lääne-Balkani piirkonda. ja alustagem siis nüüd meie oma tegevusega, kallid kolleegid. kas äh, vaata, vaataksite korraks päevakorda, kõige suurem muutus siin on see, et kahjuks päevakorrapunkt number neli tuleb ära jätta äh, me pidime nimelt äh, kohtuma täna siin ÜRO Inimõiguste Nõukogu esimehega ta oli valmis osalema meie kohtumisel, kuid tuli tal vahele üks äh, väga oluline kohtumine Genfis, sellepärast et äh, Inimõiguste Nõukogu räägib täna sellest, mida teha Goldstone'i aruande osas. ja meie sekretäriaat on pidevas ühenduses siis Inimõiguste Nõukogu esimehega ja üritame temaga siis kohtuda niipea kui võimalik, võib-olla novembris. ja loodetavasti need erimeelsused Goldstoni raporti os-, aruande osas äh, saavad äh, lahendatuks selleks ajaks ÜRO no äh, Inimõiguste Nõukogus on räägitud Myanmarist, Hondurasest, Sudaanist viimasel ajal aga samuti ja Euroopa Liidul ähm, on õnnestunud oma seisukohad nendes küsimustes läbi suruda. ja mis äh, puudutab äh, kohtunik Goldstone'i, siis ka tema on kutsutud Euroopa Parlamenti küll väliskomisjoni kohtumisele ja ta tuleb siis, kui me leiame aja, mis sobib nii talle kui ka meile, kuid ma kordan, välisminister üritab härra Goldstone'i saada meie ette. ja veel, äh, äh, paar meist äh, sai suurepärase võimaluse rääkida ÜRO inimõiguste esindaja proua Pileniga, ta käis Brüsselis, kuivõrd inimõiguste volinik ähm, avab Brüsselis äh, Euroopa esinduse ja oli väga meeldiv tõesti, et äh, mõned meie seast olid kutsutud sellele kohtumisele. ütleksin veel nii palju, et äh, proua Andrikiene, härra Howitt, proua Lohpiiler osalesid sellel kohtumisel ja nii olid enamus fraktsioone ka esindatud ja me kavatseme temaga kindlasti teha väga tihedalt koostööd. rääkisime ka sellest, kui oluline on see, et Euroopa Liit ise oleks heaks eeskujuks inimõiguste küsimusi puudutavas, sest ainult nii eh, saame olla suunaandveks teistele ja Euroopa ju on eh, teistele üheks suureks eeskujuks. ja veel paar asja täna on meil külas äh, Baseva Henshau, Nigeeria senaator. ta on siin rahvusvahelise sõja, äh, sõjakohtu visiidi raames. Äh, ta juhib ka rahvusvahelist parlamentaarset kriminaalõiguse komisjoni, see on väga oluline kogu ja mul on väga hea meel, et Äh, päevakorrapunkti number kuus all, härra senaator ka sõna saab. ja veel, kas me selle päevakorra võime nüüd vastu võtta nende muutust, muudatustega? väga hea, meie eelmise koosoleku protokollid kümnendast septembrist, see on ka heaks kiidetud, kui kõik on nõus. ja nüüd mõned juhataja teadaanded veel. parlamendi president Puusek on andnud omalt poolt avalduse äh, seoses äh, surmanutluse vastase äh, päevaga, mida igal aastal tähe, tähistatakse kümnendal oktoobril ning president Buzeki avaldus on saadetud ka kõikidele komisjoni liikmetele ning ta ütles oma avalduses, et täna on Euroopas ainult üks riik, Valgevene, mis ei ole keelustanud surmanuhtlust president Puusek tõi esile ka selle, eh, kui oluline on tähistada vääriliselt ka laste õiguste kahekümnendat aastapäeva ja rõhutas, et maailmas on endiselt veel väga palju alaealisi ja lapsi, keda kuritarvitatakse. ja üks kurb uudis ka, üks noortest poistest kes on välja toodud presidendi avalduses Benut Zahid on surma mõistetud ja see surmaotsus on ka täide viidud eelmisel, viidi ka siis täide eelmisel pühapäeval. nüüd veel Hiina, selles osas äh, kuus uiguuri on surma mõistetud, äh, seda tehti väga kiiresti ülepeakaela peetud kohtuistungil veel sellel nädalal ning Euroopa Liidu liikmesriigid on palunud oma vaatleja staatust taolistel kohtuistungitel. aga tegelikult ei ole liikmesriike isegi teavitatud sellest, kus need kohtuistungid maha peeti. parlamendil on praegu arutelul ka väga oluline raport, see puudutab meie välisteenistust, on otseselt seotud Lissaboni lepingu jõustumisega ning järgmisel esmaspäeval võtab Ahvet oma resolutsiooni vastu selles küsimuses ja ma ütleksin ainult nii palju, et kuivõrd äh, inimõiguste alakomisjonil ei olnud äh, võimalust tänu tihedale päevakorrale sellest rääkida, on esitatud meie poolt äh, proua Lohpilleri ja minu enda nimel muudatusettepanekuid, me tahame esile tuua äh, seal seda, et inimõiguste küsimused tuleb nii-öelda süvalaiendada läbi terve uue välisteenistuse ja ma paluksin siis teie toetust nendele muudatusettepanekutele. nimelt äh, tulge siis kohale täiskokku ja hääletage nende poolt, ma olen täiesti veendunud, et need on öö, lähevad kokku meie üldiste vaadetega. Äh, äh, oleme esitanud suulise küsimuse ka nõukogule ja komisjonile järgmiseks täiskoguks, selles osas tuleb ka arutelu, puudutab see demokraatia arengut ja demokraatia toetamist ja vabandust, see ei ole siis mitte järgmisel nädalal täiskogus, vaid novembris üritasime küll saada selle juba järgmise nädal, nädala päevakorda, kuid äh, see asi ei läinud läbi. Äh, see oleks meile ajaliselt äh, sobinud, sest et see oleks sobinud üldasjade nõukogu puudutavatesse aruteludesse, üldasjade nõukogu tuleb ju kokku üsna pea. ja meie sekretäriaat on ähm, kokku pannud resolutsiooni, mis võiks siis olla aluseks poliitilistele fraktsioonidele, kes äh, sellest asjast üsna pea räägivad. kuid meil ei ole veel täpset ülevaadet selle kohta, millal see arutelu toimub, nii et olge valvel. ja veel üks asi, mille tahaksin tõstatada, see puudutab Usbekistani. Euroopa Liidu välisministrid peaksid Usbekistani äh, relva ekspordi keelust rääkima üldasjade nõukogus ning ähm, äh, relvaekspordi keeld on üks nendest sanktsioonidest, mis Euroopa Liit pani peale aastal kaks tuhat viis. see, seda kasutati Andijani äh, vere tagajärjel me mäletame kõik, mis Andidžanis toimus, kui paljud inimesed hukkusid äh, meeleavaldustel. Euroopa Liit tollal palus sõltumatut äh, juurdlust äh, nende sündmuste kohta ja vaatamata nendele nõudmistele pole Usbekistani ametivõimud seda palvet täitnud, sellist juurdlust ei ole läbi viidud ja oktoobris kaks tuhat kaheksa ähm, otsustati viisa, äh, tollal peale pandud viisa keelust loobuda. kahjuks äh, nõukogu ei viidanud üldse Andijani sündmustele oma otsuses, vaid äh, rääkis positiivsete sõnadega sellest, kuidas asjad on liikunud paremuse poole riigis. kuid Euroopa Liidus me ei saa suhtuda niimoodi sellesse asjasse, me teame, kui halvasti seal tegelikult olukorrad on, olukord on, lastetööjõu kasutamine on üks kõige suuremaid murekohti, sõnavabadus ja õigusriik, samuti aga nii et kallid kolleegid, hoidke silm peal sellel, mis toimub sellega seoses, nii et me peaksime rääkima ka sellest, kuidas meie allkomisjon peaks siis sellele olukorrale reageerima. aga kas kohe räägime ja sõna saabki proua Lohpiiler. suur tänu, proua esineja, sõna saamast. ma tõstatan selle küsimuse sellepärast, et kahekümne kuuenda, kahekümne seitsmendal oktoobril kohtuvad Euroopa Liidu välisministrid ja otsustavad, kas relvaembargo Usbekistani vastu tühistatakse või ei ja minu meelest, äh, kui see tühistatakse, siis igasugused tulevased sõltumatud ja rahvusvahelised juurdlused Andidžaani veretöö osas äh, muutuvad vähe, veel vähem tõenäoliseks, äh, eiratakse sellega seda, mille, mida tahavad saavutada ohvrite perekonnad ja see oleks kõrvakiil inimõiguste eest võitlejatele selles riigis, kui nad äh, Ähm, mõistavad, et Euroopa Liit ei võtagi nii tõsiselt oma nõudmisi inimõiguste osas, nii et me peame kindlasti selle küsimuse tõstatama ka minu valitsusega, Saksamaa valitsusega, sest et tundub, nemad on suhteliselt ettevaatlikud olnud ja kõhkleval seisukohal äh, relvaembargo äh, allesjätmise osas, nii et ma paluksin, et äh, allkomisjoni esinaine ja teised saaksid kirja, saaksid kirja härra Pildile ja ütleksid, et eh, ei ole olnud edasiminekuid inimõiguste osas ja Andidžaani veretööst on küll räägitud, kuid eh, need analüüsid ei ole siiski sõltumatud ja kõikehõlmavad kindlasti mitte olnud. suur tänu, proua Lohpiiler ja härra Howitt järgmisena, Richard Howitt, palun suur tänu, proua esinaine, kaks üldist märkust äh, nii-öelda juhataja teadaannete kohta, ma ei räägi otseselt Usbekistanist praegu, kui lubate, kõigepealt ma tahan tervitada seda, et, et lõpuks ometi on väliskomisjoniga me suutnud mõistlikult äh, asju ajada ja et, et, et meil lasti minna üle aja väliskomisjoni kohtumisega, varem ei ole seda meil lastud teha. see oleks väga-väga Äh, kahetsusväärne. aga oluline on see, et meie kaks komisjoni oma kohtumisi ühel ajal ei peaks enam. teiseks, ähm, äh, mul ei ole küll võib-olla õigus, kuid minuni on jõudnud info, et äh, täiskogu demokra-, täiskogus tuleb siiski teisipäeval see demokraat-, praktiseerimise küsimuse arutelule. nagu ma aru saan, täna pärastlõunal pannakse päevakord lõplikult paika, aga kas teil on lisainfot? kuid mulle tundub, et me peaksime olema valmis väga sujuvalt ja kiirelt tegutsema, sest et kui teisipäeval see arutelu toimub, siis meil peab olema ka resolutsioon. nii et äh, tahaksin selgust selles küsimuses. suur tänu, härra Howitt. jah, nagu mina aru saan, siis fraktsioonide esimehed langetavad täna otsuse selle kohta, millal demokraatia toestamise küsimus äh, tuleb arutelule täiskogus ja muidugi see on väga positiivne, kui fraktsioonide esimehed on valmis äh, nõustuma mm, teisipäeval seda asja arutama, oleme valvel. aga Usbekistan veel, proua Jeeglekin. suur tänu, äh, proua esinaine. jah, ma tahtsin rääkida veel Usbekistanist. kümme aastat äh, olen ma olnud äh, Euroopa Parlamendi Usbekistani delegatsiooni liige, kuid terve aasta ei ole mul olnud nüüd võimalus Usbekistanis käia. samas aga tunnen ma seda riigi suhteliselt hästi ja seega paar märkust mis iganes me ka ette ei võtaks, tuleb alati arvestada seda, milliseid edusamme on Usbekistan teinud. ombudsman praegu seal saab oma tööd teha suhteliselt vabalt, me peame tema tööd toetama ja loodetavasti tänu sellele siis näeme me ka üsna pea edasisi arenguid Andidžaani eh, tapatöö, millele siin viidati, eh, lisaks sellele veel surmamõistmised, eh, alaealistega seonduvad küsimused, need on kõik probleemid, mida, mis on ju esil ka mujal maailmas, mitte ainult seal. Usbekistan on üsna pea tühistamas surmanuhtlust ning arengud leiavad aset järk-järgult saanud äh, sammhaaval, aga Euroopas ongi veel selliseid riike, mis ei ole sugugi nii kaugel, näiteks nagu Valgevene, millele te enne viitasite, need muudatused Usbekistanis on küll täna väikesed, kuid siiski muutused paremuse suunas. suur tänu, proua Jeegli, ütleb proua esinaine. ma tahaksin rõhutada seda, mida ütles proua Lohpiiler ja võib-olla äh, tõesti äh, meie võiksime paluda kerget kohtumist välisminister Pildiga ja võib-olla huvitatud äh, allkomisjoni äh, äh, kolleegid tahavad seal ka osaleda, kindlasti proua Lohkpiller ja proua Jeegle ja, ja küsiksime, et kas see ajakava on siiski mõistlik ja kas see on vastavuses teiste Euroopa Liidu poliitikatega. äkki sobib selline lahendus? keegi otseselt vastu ei ole, nagu ma näen, siis teeme nii, et me koos aseesimehega üritame selle kohtumise kokku kutsuda väga hea, kallid kolleegid, meie päeva peamine teema, millele meil on nüüd rohkem aega jäänud, kuivõrd äh, Inimõiguste Nõukogu esimees ei saanud tulla meie tänasele kohtumisele, ja meile nüüd väga oluline südamelähedane küsimus, äh, nimelt Euroopa Liidu äh, demokraatia ja inimõiguste toetuseks mõeldud finantsabiinstrument. komisjonis on siis asjad jõudnud nii kaugele, et Äh, arutelul on finantsabi vahearuanne, komisjon tutvustab seda meile ja nagu ma aru saan, äh, sellised vahearuanded on praegu koostamisel ka teiste finantsinstrumentide osas, komisjonil on kohas Aristoteles Piratsis ning äh, inimõiguste osakonna juht Rolf Tiimans on samuti meiega liitunud ja kuivõrd aega on meil rohkem, on siinkohal ka vabaühenduste esindajad. proua Leonor, Leonor Rebassa, kes koordineerib inimõiguste ja demokraatia võrgustiku töörühma, mis just nimelt selle finantsinstrumendiga tegeleb. ja proua Aleksandra Makarov, samuti äh, arenguorganisatsioonide äh, äh, ühtne võrgustik, mida tema esindab. ja räägime arengupoliitika koherentsusest. ning ühtlasi on ta aseesinaiseks töörühmas, mis keskendub just nimelt arengu ja äh, hädaabi küsimustele. kuid kõigepealt sõna siis Euroopa Komisjonile ja võib-olla lühikene ülevaade EuropeAidi poolt ja eesmärgiks oleks kõigepealt rääkida sellest, mida on saavutatud ja millised on komisjonil praegused plaanid ja pärast seda saab sõna Rolf Tiimans, kes räägib siis täpsemalt võib-olla sellist, milliseid strateegilisi plaane ja kavasid haub komisjon aastaks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist seoses selle instrumendiga. ja siis juba vabaühenduste käest sõna, aga alustame siis Europeidist kõigepealt. suur tänu, proua esinaine. Te ütlesite oma sissejuhatuses, et Euroopa peaks olema inimõiguste poolses võistluses, võitluses olema esirinnas ja kõigile nähtav ja komisjon seda üritabki saavutada. kahe tuhande kuuendast aastast on paigas Euroopa Liidu demokraatia ja inimõiguste finantsabi, mis on põhimõtteliselt Euroopa vastavasisuse algatuse tulemuseks, demokraatia ja inimõiguste algatus, see annab siis äh, rahalised vahendid äh, üleilmalise abi võimaldamiseks demokraatia ja inimõiguste toestamisel see on suunatud kolmandatesse riikidesse. eelarve on meil umbes üks koma üks miljard eurot perioodiks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. kui me võtame arvesse ka valimisvaatlusmissioonide eelarved, siis tõuseb eelarve äh, ühe koma viieteistkümne miljardi euroni inimõiguste ja demokraatia finantsinstru-, fin- äh,, instrument on mõeldud demokraatia ja inimõiguste arendamiseks ning õigusriigi arendamiseks ning eh, inimõiguste ja põhivabaduste kaitsele terves maailmas. Eh, need vahendid on siis lisavahenditeks ühenduse vahenditele, mis on suunatud kahepoolseteks koostöödeks selle instrumendi võtmetugevus peitub äh, selle võimes äh, sõltumatult äh, tegutseda ilma liikmesriikide poolset heakskiitu. me saame keskenduda seega väga tähtsatele rahvusvahelistele kriisidele, arvestame vabaühenduste ka, kes peavad jääma sõltumatuks siis äh, ametivõimudest. Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrument võib selle tõttu äh, käivituda ka riikides, mida võib kirjeldada nii-öelda äh, keeruliste partneritena, kus põhivabadused on kõige suuremas ohus ja kus geograafilised probleemid kus geo-, kus geograafilised piirangud võivad tõesti kujutada endast piiranguid. me räägime siin kõikidest strateegilistest partnerlustest rahvusvaheliste ins-, äh, organisatsioonidega selleks, et toetada demokraatia ülesehitamist, äh, tegeleme selliste valdkondadega nagu näiteks õigusriik, rahvusvaheline äh, kohtumõistmine ning põhivabaduste edendamine kõikide teiste väärtuste seas tänaseks on äh, esitatud üle, on kuulutatud välja üle saja äh, hanke meie esinduste poolt, äh, see kõik äh, tähendab seda, et me rahastame umbes neljasadat projekti terves maailmas. Nendest neljasajast üle kolmesaja on kohaliku tasandi äh, äh kodanikuühiskonna projektid seitsmes erinevas riigis Need on projektid, äh, mida juhivad siis otseselt Euroopa Ühenduse delegats-, Euroopa Komisjoni delegatsioonid koha peal. ülejäänud on rahvusvahelised projektid, mis on siis inimõigustele keskendunud äh, ja mida Euroopa Liit peab endale strateegilisteks põhivabadused ja inimõigused äh, näiteks siis sellistes riikides, kus need on kõige su-, suuremas ohus ning lisaks sellele kõigele veel kakskümmend seitse pooleli olevat projekti ja üheksateist ettevalmistamisel olevat projekti. surmanuhtluse vastane võitlus selle osas on meil kaheksa projekti käimas, üheksa ettevalmistamisel piinamise vastane võitlus, seitse projekti, mida juhitakse Brüsseli peakorterist ja kakskümmend viis projekti, mille eest vastutavad meie delegatsioonid koha peal ja lõpetuseks projektid, mis suunatud inimõiguste kaitsjate toetamiseks, üksteist suurt projekti hädaabi mehhanismid ning äh, grantide taasandmise võimalusega koos, äh, nagu ka koostöö äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga, neid kui projekte on siis kokku viis. kahe tuhandel, kahe tuhande, kahe tuhande üheksandal aastal esitati veel kümme avaldust, meie hankemenetlus on pidevalt avatud selleks, et edendada inimõigusi ja põhivabadusi nendes riikides ja piirkondades, kus nad on kõige rohkem ohus. järgmine tähtaeg on kolmekümnes oktoober või aprill kaks tuhat kümme. hanke, hange, mis täna päädib, puudutab siis piinamise vastast võitlust Euroopa ja siis üks kodanikuühiskonda toetav äh, projekt, üks äh, seotud äh, kriminaal, rahvusvahelise kriminaalkohtuga, siis üks inimõiguste ja demokratiseerimise väga kõrgetasemeline projekt pärast Euroopa Liitu, see saab alguse detsembris, on, tasub mainimist, mainida, ja siis Euroopa Liidu inimõiguste kaitsjate juhtnööride toetamiseks läbi viidud, viidav projekt algab kahe tuhande kümnenda aasta alguses ja selliste projektidega püüame me kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kümnenda aasta projekti et, etapi äh, õigeks ajaks lõpule viia. Äh, samuti äh, meie instrument töötab strateegilistes partnerluses rahvusvaheliste organisatsioonidega selleks, et toetada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, õigust rahvusvaheliselt ja toet- ja edendada põhiõigusi. see teemavaldkond on praktikas ellu rakendatud kahekümne tegevuse, konkreetse tegevusega, kus osaleb siis kõrgem inimõiguste esindaja, Euroopa Nõukogu või äh, Rahvusvaheline Kriminaalkohus. instrument toetab ka magist-, äh, kõrgetasemelisi projekte, magistriprojekte inimõigustes ja ka prof-, äh, doktoriprogramme Äh, inimõiguste demokratiseerimise valdkonnas äh, Euroopa Ülikoolide Keskus äh, inimõiguse ja demokraatimise, demokraatia vallal ja sellest on tulnud välja kaks granti ja neli magistri õppetoetuseks on saanud, saadud samuti toetust Balkani, Ladina-Ameerika, Lõuna-Aafra ja ja Aasia Vaikse ookeani piirkond Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioonid viiakse samuti selle instrumendi abiga ellu. Need on väga eriliseks elemendiks selles instrumendis ja need on väga oluliseks osaks ka Euroopa Liidu välispoliitikas. missioonil osalevad Euroopa Parlamendi liikmed, välisasjade või arengukomisjonist ja Äh, samuti ka liikmesriikide esindajad. Neid missioone juhib äh, otseselt Euroopa Komisjon. instrumendi äh, tegevused toimuvad üle kogu maailma, ka regionaalsetel või riikide tasandil ja praegusel hetkel on kõige rohkem rahasid eraldatud Euroopa Liidu naabrusesse selle instrumentiga on toetatud ka riikide väikeseid äh, projekte, nõndanimetatud äh, riiklikke projekte, selleks, et parandada koostööd äh, kodanikuühiskonna esindajatega nendes riikides. Need riikliku tasandi projektide juhtimine Äh, on Brüsselis teinud üle äh, komisjoni de delegatsioonidele koha peal, seitsekümmend seitse riiki on said kahekümne, kahe tuhande üheksandal aastal selle toetuse ja see arv kasvab kahe tuhande kümnendal aastal üheksakümne kahe riigini. valimismissioonid, valimisvaatlusmissioonid toimuvad Afganistanis, Boliivias, Mosambiigis ja elevandiluurannikul, Cote d'Ivoire. Äh, suur tänu teile, proua esinaine. suur tänu, härra komisjoni esindaja. ja nüüd, kus teie ettekanne on läbi, annaksin sõna Rolf Tiimastile, palun. Thank you, madam chair um aitäh. Te palusite, et ma kõneleksin konkreetsemalt eelseisvast kavast järgmiseks kolmeks aastaks, aastad kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist. nagu te teate, Euroopa Komisjon on Euroopa Parlamendi ees võtnud kohustuse läbi viia kahe tuhande üheksandast kahe tuhande kümnenda aastani kõigi finantsabiinstrumentide vahearuande, sealhulgas siis ka demokraatia ja inimõiguste toetamise finantsinstrumendi vahearuande. augustis kaks tuhat seitse võttis komisjon vastu vastavasisulise otsuse, mis puudutab demokraatia ja inimõiguste toetamise finantsinstrumenti, siis eh, efektiivne eh, rakendusperiood selle rahastusvahendi puhul on olnud äh, liiga lühikene, et saaks hakata tegema mingeid olulisi muutusi. asja taust on äh, see, et nagu ma ütlesin, strateegia kiideti heaks alles augustis kaks tuhat seitse ning äh, EIDCO hakkas asja ellu rakendama alles kahe tuhande kaheksandal aastal. teisisõnu, kui jätta kõrvale valimisvaatlused, siis meil tegelikult ei ole ühtegi muud projekti, mis on lõpule viidud, mille põhjal me saaksime otsustada, kas see strateegia on olnud tõhus. jutt käib siis strateegiast, mis kiideti heaks aastal kaks tuhat seitse. vahearuande ettevalmistuste kontekstis oleme me palunud konsultantidel uurida olukorda koha peal nagu te teate, meil on paljud riigipõhised tegevused käimas. Äh, enamik meie tegevustest on just nimelt konkreetse riigipõhised. tagasiside, mida me konsultantidelt oleme saanud, on selline, et äh, aeg asjade läbivaatamiseks on liiga varane. samas on konsultandid teinud ettepaneku Äh, uuesti kinnitada seda viit põhieesmärki, mis olid kahe tuhande seitsmenda aasta strateegias ja nende eesmärkidega tuleks siis jätkata ka järgmisel perioodil kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist. seega komisjonil ongi kavas seda teha. Äh, kõik eelpool öeldud tähendab seda, et need muudatused, mis me strateegias tahame teha vahearuande käigus, on üsna piiratud. oma sisu poolest me säilitame oma põhieesmärgid, me viime sisse mõned täiendavad asjad siia ja sinna, temaatilisel alusel näiteks me oleme juba läbi viinud konsultatsioone Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, samuti regioonide komiteega oleme konsulteerinud ko-, kodanikuühiskonna esindajatega, demokraatia ja inimõiguste organisatsioonidega, seega me viitame konkreetselt vajadusele toetada ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi lisaks poliitiliste ja kodanikuõigustele. samuti viitame ka sotsiaalse dialoogi olulisusele, sotsiaalne dialoog kui vahend rahu ja konfliktide ennetamise vallas. samuti viitame ettevõtete sotsiaalsele vastutusele. Need on need mõned asjad, mida me kavatseme strateegiale lisada, arvestades siis eh, senist tööd ainus äh, olulisem muudatus, mida tulevane strateegia või läbivaadatud strateegia sisaldab, on seotud operatsioonide finantseerimisega. see tähendab seda, et kuna on suurenenud nõudlus Äh, kodanike ühiskonna esindajate poolt kolmandates riikides, siis võrreldes olemasoleva strateegiaga me kavatseme pisut tõsta äh, riigipõhiste operatsioonide protsenti suure, vähendame pisut vahendeid, mis lähevad regionaalseks koostööks, seda sellisel lihtsal põhjusel, et äh, nende siiani saadud projektide nõudlus ja kvaliteet ei ole olnud nii hea, nagu oleks pidanud olema. me äh, tulevikus äh, lülitame strateegiasse kaks uut Euroopa Liidu inimõiguste alast suunist, naistevastase vägivalla vastu võitlemine ja lastevastase vägivalla vastu võitlemine. Need suunised kiideti heaks kahe tuhande kuuendal aastal ja seega need tuleb lisada. ja me Äh, loobume siis hädaabi või erakorraliste vahendite kasutamisest. nii et, et äh, ühtekokku on need muudatused, mida me kavatseme sisse viia, üsna piiratud. me loodame, et äh, sellist lähenemist toetavad nii liikmesriigid kui ka demokraatia inimõiguste finantsinstrumendi eh, juhtorganid, samuti Euroopa Parlament. ajastuse osas tahaksin lihtsalt lõpetuseks öelda, et me näeme ette läbivaadatud strateegia esitamise äh, juhatusele neljateistkümnendal ja viieteistkümnendal detsembril. me ei tea, me ei saa olla kindlad, et see võetakse korraga vastu. võib-olla seda tehakse pärast seda, kui dokument on Euroopa Parlamendile läbivaatamiseks esitatud. me korraldame veel ka ühe konsultatsioonide vooru kodanike ühiskonnaga, mis tugineb dokumendile, mis koostati pärast juulikuiseid konsultatsioone. ma loodan, et me suudame kinni pidada tähtajast, mille komisjon on seadnud kõigi strateegiate läbivaatamiseks. selleks on märtsi lõpp aastal kaks tuhat kümme. nii palju siis ajakavast, millest me peame kinni pidama. lõpetuseks, esimees, tahaksin veel öelda seda, et nagu te teate, ei vaadata läbi mitte üksnes strateegiaid, vaadatakse läbi ka määrusi, mis on äh, finantsabioperatsioonide aluseks. mis puudutab demokraatia ja inimõiguste finantsinstrumenti, mis võeti vastu kahekümne kaheksandal detsembril kaks tuhat kuus, siis äh, siin viiakse sisse ainult väikesed tehnilised kohandused, need on seotud käibemaksu arvestamisega nii, niisiis sisse ei viia mitte mingisuguseid sisulisi muudatusi, vähemalt komisjon ei tee seda ja ma arvan, et äh, üsna peatselt jõuab siis teie komisjoni ette ka komisjoni ettepanek, kus käsitletakse nii seda äh, käibemaksu küsimust kui ka arengukoostöö instrumenti, suur aitäh! aitäh, härra Tiimans! nüüd me oleme ära kuulanud äh, mõlema komisjoni esindaja seisukohad ja nüüd annaksin kohe sõna vabaühendustele, kes mängivad väga olulist rolli selle instrumendi arendamises ja meil oleks väga kasulik äh, kuulda, mis teile muret valmistab nagu ma aru saan, on proua Rebassa äh, komisjonile esitanud ka dokumendi, mis kajastab inimõiguste ja demokraatia võrgustiku seisukohti. niisiis, äh, proua De Rossa saab sõna. aitäh. mina alustan ja Leonora jätkab minu nimi on Aleksandra Makrov, ma töötan Plan Internationali jaoks, tegemist on ühe suurima arenguorganisatsiooniga. see kuulub Concord äh, võrgustikku ning Concordi aktiivse liikmena ma täna siin sõna võtangi. Concord, kui keegi ei ole selle terminiga tuttav, on Euroopa Euroopa Vabaühenduste Konföderatsioon, mis tegeleb arenguküsimustega. meil on üle tuhande kuuesaja vabaühenduse, mis tegutsevad kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis läbi võrgustike ja liikmesriikide ja riiklike platvormide. me esindame siis tuhandeid Euroopa kodanikke me tervitame võimalust, mis Euroopa Parlament meile täna on andnud, me saame väljendada oma arengupoliitikaga tegelevate vabaühenduste seisukohti. minu arvates on see samm edasi, mis aitab kaasa konstruktiivsemale dialoogile Euroopa institutsioonide vahel. me oleme pidevas äh, kontaktis komisjoni ja Europeidiga, aga oluline on, et me peaksime dialoogi ka Euroopa Parlamendiga, kes äh, teostab järelevalvet nende instrumentide üle ja mitte ainult Arengukomisjoniga, vaid ka Inimõiguste komis-, komisjoniga, sellepärast et mõlemad komisjonid täiendavad teineteist. ja kuna need kaks komisjoni teineteist täiendavad, siis ma arvan, et ka Concord täiendab inimõiguste ja demokraatia võrgustikku. ja see, et me siin täna kõik koos oleme, tugevdab seda sidet, mis on strateegiliste poliitiliste ja kodanike õigustega tegelevate organisatsioonide vahel ja nende organisatsioonide vahel, mis tegelevad laiema teemade ringiga nagu areng, vaesuse vähendamine ja nõnda edasi. ma usun, et inimõigused ja areng on ühe ja mündi kaks külge. me oleme üritanud inimõiguste mõõdet panna ka arengupoliitikas kesksele kohale. me usume, et on oluline tagada, et inimõiguste ja demokraatia finantsinstrumendis mõtted äh, täiendavad teineteist ning äh, neil on samad poliitilised ja operatiivsed prioriteedid Euroopa Komisjonis. Äh, inimõiguste põhine lähenemine arengule on väga õige lahendus meie arvates, kuigi me võime selle üle hiljem argumenteerida, aga ma räägiksin nüüd sellest instrumendist endast Concord on välja toonud kolm põhilist äh, probleemi, millele tahaksime teie tähelepanu juhtida. üks neist puudutab konsultatsiooniprotsessi. me saame aru, et kodanikuühiskonna organisatsioonide äh, organisatsioonide osaline konsultatsiooniprotsessis on praegu palju järjepidevam kui kunagi varem, meil on ka peakorter Brüsselis ja me oleme äh, tõesti teadlikud, et kodanikuühiskonnaga konsulteeritakse rohkem aga delegatsioonidel ei ole mingit poliitilist survet selliseid konsultatsioone läbi viia. tuginedes analüüsile, mille Concord oma liikmete hulgas läbi viis, selgus, et meie liikmed leidsid, et kohalikul tasandil ei toimu peaaegu mitme mingisuguseid konsultatsioone ja seoses tänase kohtumisega ma olen ka võtnud koha paljude kohalike organisatsioonide esindajatega ja kui jätta kõrvale Rwanda ja Uganda, siis ei olnudki meie esindustelt midagi küsitud seoses selle konsultatsioonidokumendiga vähemalt äh, meie liikmed, kes töötavad äh, siis äh, erinevates riikides, ei ole teadlikud, et selline konsultatsiooniprotsess on käimas, vabandan, et ma nii provotseerivalt sõna võtan, aga kuidas me saame kod-, kohalike kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkust tugevdada, kui me ei küsi neilt, mida neil vaja on? nii, ma arvan, et see ei tule teile üllatuseks, et see eelarve, mis selle instrumendi elluviimiseks olemas on, on praegusel hetkel liiga väike Äh, finantsinstrumendi äh, suurus komisjoni enda sõnul on üsna tagasihoidlik, tegemist on äärmiselt olulise rahastamisvahendiga ja selleks, et see vahend saaks oma eesmärke täita, tuleb ka rahalisi vahendeid suurendada. Äh, sellise tagasihoidliku eelarve üheks tagajärjeks, millele juhiti tähelepanu ka Kontrollikoja raportis, on see, et finantsinstrumendid, mis mitteriiklidest osapooled äh, saavad, tihtipeale lihtsalt ei jätku neil raha heade kvaliteetsete projektide jaoks ja lugu on niimoodi ka demokraatia inimõiguste finantsinstrumendiga. näiteks kui ma palusin Concordi äh, liikmetel selgitada, mida nad sellest finantsinstrumendist arvasid ja siis nad äh, küsisid, kas on üleüldse mõtet sealt raha taotleda, taotleda, sellepärast et äh, seda raha, mida eraldatakse, on niivõrd vähe ja asju, mis selle raha nimel konkureerivad, on nii palju teiseks tagajärjeks, miks sellel ühel väikesel, sellel väikesel eelarvel on, nagu härra Timans ütles, on see, et mõned projektid võib-olla järgmisel aastal ei käivitu ja mõned projektid pannakse reserve nimekirja ning lõpetuseks, mis puudutab olemasolevaid rahalisi vahendeid, siis minu arvates on kasvav suundumus, et rahvusvahelised äh, doonorid, äh, sealhulgas ka Euroopa Liit, annavad rohkem äh, otse, otsest eelarvetoetust ja ei eralda raha niivõrd tsivi-, kodanikuühiskonna organitele. ma ei tea, kas see on kõige parem viis, kuidas kaitsetumate elanikkonnakihtideni jõuda. ja lõpetuseks, mis puudutab selle finantsinstrumendi rakendusmehhanismi, siis ma arvan, et eh, ettepanekute esitamise menetlust saab parandada, praegu ei ole mingeid ühtseid reegleid, eh, kuidas eh, vahendeid taotleda, mõned pakkumised on piiratud, mõnele on kehtestatud riiklikud reeglid, teistele mitte. Concord on juhtinud tähelepanu, et kahe tuhande kaheksandal aastal tehtud pakkumistest viiekümne protsendi puhul kasutati selliseid kahepoolseid menetlusi, mis toovad kaasa tohutult suuri investeeringuid ja tulemused ei ole kuigi käegakatsutavad. mis puudutab äh, finantsmäärust, äh, siis mul oli väga hea meel, kui härra Timmans ütles, et käibemaksu küsimus äh, võidakse ka tulevikus lahendada, aga üldiselt praegu puudub paindlikkus see finantsregulatoorne protsess on väga keerukas ja tulemused pole alati väga head. me äh, soovi, me oleme kindel, et komisjon sooviks äh, käituda säästlikult ja sellisel moel, mis annaks tulemusi. lõpetuseks tahaksin veel kord tänada teie komisjoni selle eest, et Concordile anti võimalus arenguorganisatsioonide nimel sõna võtta. nagu ma enne juba ütlesin, inimõigused ja areng on mündi kaks külge ja ma usun, et Euroopa Parlament peaks mängima olulist rolli äh, selles osas, mis puudutab Euroopa arenguabi rahastamist ning äh, väga oluline on tagada äh, sidusus arengupoliitikate ja inimõiguste poliitikate vahel, aitäh! tõesti suur tänu selle väga huvitava nägemuse eest. ma tahaksin tuua hea näite teile. Concord osales täna poliitika järjepidevuse dokumendi teemade avalduses ja seal me rääkisime erinevatest sektoritest ja ma rääkisin, et meil on väga palju koostööd Euroopa Parlamendis äh, arengu ja inimõiguste allkomisjoni vahel ja ma mainisin, et me just kohtusime Rootsis toimuma valitsustevahelise Äh, võrgustiku e, inimestega ja rääkisime demokraatia edendamisest äh, sellel. ja ma lubasin, äh, et me räägime sellest, selle võrgustiku töö esimehega ka sellest sektoritevahelisest koostööst ja selle tähtsusest ja tema tõesti ise rõhutas, et see on väga oluline. ma koh-, koh-, me otsustasime siis De Castroga põllumajandus äh, komisjoni esimehega, et me korraldame ka ühise ürituse, kus osalevad arengu, keskkonna, inimõiguste allkomisjoni esimehe liikmed, kus me räägime toiduainetega kindlustatusest ja, ja, ja mina peaksin tegema selleteemalise algatuse, nii et koostöö on väga tähtis. aga nüüd äh, Leonora Rebasse, kes tuleb inimõiguste ja demokraatia võrgustikust ja räägib meile siis oma nägemust, nägemusest um.. suur tänu, proua esinaine. nagu te ütlesite, minu nimi on Leonor Rebassa, ma töötan äh, inimõiguste kaitsjate rahvuslikus võrgustikus, äh, see on äh, inimõiguste demokraatia võrgustiku liige, see organisatsioon, see võrgustik kohtub korrapäraselt siin Brüsselis, see on võrgustik, mis hõlmab üle neljakümne MTÜ või vabaühenduse, kes töötavad rahvusvaheliselt äh, ja äh, me teeme koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega inimõiguste ja demokraatia edendamise teemadel. inimõiguste ja demokraatia võrgustikus on oma töögrupp, mis püüab vaadata seda, kuidas inimõiguste toetamist äh, kõige paremini ellu viia läbi välisrahastute Euroopa Liidus ja seetõttu on inimõiguste ja demokraatia instrument ka üks meie töövaldkonna osa. meie inimõiguste demokraatia võrgustiku roll on meie enda arvates vahendaja roll, me püüame teile edasi anda informatsiooni teile oma partneritelt siin Brüsselis, sellepärast et me teame, et praegu on teil konsulteerimise faas kohalikul tasandil aga meie oleme siis ka üks vahelüli, mis aitab institutsioonidega ühendust võtta. me tahaksime tänada Euroopa Parlamenti selle võimaluse eest täna Euro-, Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni ees kõneleda ja me loodame, et see on üks sammukene veel para-, parema koostöö suunas teiega ja arutelude põhjalikumaks muutmise suunal nii inimõiguste kui ka selle instrumendi valdkonnas meie kohalolek siin näitab, kui mida, et kodanikuühiskonna roll on Euroopa Liidu jaoks üha olulisem ja mis puudutab konkreetselt inimõiguste instrumendi konsultatsiooni, siis me saame ainult tervitada omalt poolt komisjoni poolt edastatud informatsiooni ja seda võimalust oma muret, muresid ja ideid teiega jagada me tahaksime parand-, parandamise valdkonnas esitada omalt poolt kas ettepaneku või nõude või palvena, et võib-olla pärast seda, kui meie oleme teile oma tagasiside andnud, et siis institutsioonid omakorda annaksid meile pisut tagasisidet. me usume, et kogu see protsess on ju üks õppeprotsess, eriti inimõiguste äh, temaga tegelevate vabaühenduste jaoks. meie ei tunne võib-olla bürokraatia kõiki tehnilisi nüansse ja, ja võib-olla me vahest astume mõne sammu valesti, nii et väga hea oleks, kui ka meie Euroopa Komisjonilt saaksime see, selles küsimuses pisut tagasisidet. nii palju siis konsultatsiooni, konsulteerimise kohta siin Euroopas aga nagu Aleksandra ütles, äh, on väga oluline ka läbi viia kuulamisi kohalikul tasandil ja konsulteerida kohalike partneritega, me püüame äh, ise kuulda võtta meie kohalike tasandi partnerite hääli ja ma tean, et Euroopa Komisjon äh, püüab kodanikuühiskonna organisatsioonidega üha rohkem konsulteerida ja nagu Aleksandra mainis, meie ise äh, saame tagasisidet oma partneritelt, me võime öelda, et meil on üsna vastuolulisi kogemusi, sellepärast et mõnikord, kui kodanikuühiskonna esindajad on äh, saanud äh, toetuse, siis on on kommunikatsioon äh, pisut piiratud, aga siiski on veel kodanikuühiskonna valdkondi, mis ei tea, et on võimalus toetusi saada ja mõnikord kodanikuühiskond äh, kulutab liiga palju energiat, aega sellele, et lihtsalt ellu jääda, neil puu-, puuduvad võimalused igapäevaselt ka internetti kasutada näiteks ja, ja seal oleks infot rohkem vaja. me tervitame Euroopa Komisjoni liikumist kohaliku tasandi suunas, me leiame just see, et kohaliku tasandi organisatsioonid protsesside ja projektide suhtes omanikutunnet tunnevad, see on väga oluline, ja Euroopa inimõiguste instrument on ka üha rohkem liikumas selles suunas, et juhtimine toimub kohalikult ja just sellepärast on iseäranis oluline, et kogu aeg konsulteeritakse kohapeal olevate kodaniku organisatsioonide esindajateta. ma ei usu, et, me ei usu, et Euroopa Komisjon ei taha seda teha, ma vahest, vahest tekib meile tunne, et lihtsalt Euroopa Komisjoni esindajatel puudub ressursside seisukohast lihtsalt võimekus või suutlikkus seda teha ja ma arvan, et just selle koha peal on Euroopa Parlamendil väga tähtis roll mängida. Te rääkisite kõikidest nendest dialoogidest ja protsessidest ja välisteenistuse kujundamisest ennem ja ma arvan, et äh, selles kontekstis on väga oluline, et Euroopa pa-, Euroopa Liidul oleks äh, ka olemas vajalikud ressursid äh, selleks, et viia läbi dialoogi kodanikuühiskonnaga. ja aga üldisemalt Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumendi töövaldkonna kohta tahaksin ma öelda seda, et on tegelikult üsna erakordne, et see instrument on olemas, see on instrument, mis püüab kodanikuühiskonda aidata mittevalitsuse vahendusel. see erakorraline võimalus ilma valitsuse toetuseta tegutseda on just nimelt võimalus, mida kodanikuühiskonnal on vaja ja seetõttu on väga oluline, et seda instrumenti tugevdatakse ja et seda, selle instrumendil võimaldatakse koondada oma tähelepanu tõelistele vajadustele ja seetõttu me, me võime ainult paluda teilt, et seda eelarvet suurendatakse tugevdatakse nii, et instrumendil oleks võimalik vastata tõelistele kodanikuühiskonna vajadustele. me tahaksime tulevikus vältida selliseid probleeme, nagu me varem mainisime, et komisjon ei suuda äh, ennustatavuse vajadusi rahuldada piiratud eelarveliste vahendite tõttu. see tähendab seda, et head projektid ei saa rahasid korraldatakse hankeid, mis siis äh, lõpuks äh, siiski tühistatakse või jäetakse ära, sellepärast et äh, eelarvelised vahendid projektide elluviimiseks puuduvad. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et selline, sellise olulise instrumendi jaoks, selleks, et eesmärke täita, on vaja anda ka sobivad eelarvelised vahendid sellele ja ma olen kindel, et äh, koostöö teiste temaatiliste ja geograafiliste pro-, programmidega oleks ka väga hea, et me saaksime inimõigusi ja demokraatiat edendada parimal võimalikul moel. suur tänu! Äh, suur tänu ja väga hästi tulid teie sõnavõtus välja see, kui oluline on konsulteerida kohaliku tasandi partneritega ja te tõite väga hästi välja ka selle, et nii tähtsa instrumendi puhul on vajalik ka vastavad, vastav rahaline taust ja vastavad eelarvelised vahendid ja samuti koostöö teiste välisteenistuse osapooltega. aga nüüd ma tahaksin tervitada siin meie kolleege ja ma usun, et komisjoni esindajad vastavad pisut hiljem küsimustele, aga meil on mitmeid sõnasoovijaid proua Gomes, härra Howitt, proua Andrikeene ja proua de Kaiser. ma ei tea, kas proua Lohpiiler soovib ehk ka sõna? teda on siin valit-, valitud roheliste esindajaks. ja teine arvamuse koostaja on Rahvapartei hulgast. proua Komes kõigepealt kui Lohpiiler soovib sõna, siis võib küsida seda hiljem. Um... suur tänu, esinaine. ma mõistan seda, mida ütles härra Tiimans, meil on selle instrumendi täieliku elluviimise lõpuni veel siiski aega, aga samuti on juba selle esialgse aja jooksul tulnud välja mõningaid puudujääke ja minu meelest oleks õige, et me need puu-, puudujäägid nüüd äh, nii-öelda keskpunkti jõudes või parandaksime ja ma tahaksin äh, tänada teid, proua esimees, et esinaine, et te kutsusite ka kodanikuühiskonna esindajad siia. minu meelest äh, selleks, et meie töö oleks mõttekas, on see täiesti möödapääsmatu, et kodanikuühiskond oleks ka esindatud ja ma tänan äh, kodanikuühiskonna esindajaid nende tõsise panuse eest. ma tahan öelda, et mina olen väga nõus kodanikuühiskonna esindajate arvamusega, minu jaoks on väga oluline see, et konsulteerimine kohalikul tasandil oleks parem, praegu see on väga kehva, see ei puuduta mitte ainult Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumenti, vaid see puudutab äh, ka äh, arengukoostöö instrumenti üldiselt see on kindlasti üks küsimus, kus me peaksime enda juurde kindlaks jääma ja, ja, ja nõudma paranemist ja me peaksime nõudma äh, arengukoostöö instrumendi äh, delegatsioonide kaasamist kohalikul tasandil äh, märkimisväärselt rohkem. ma vaatasin läbi meie toimikud ja ma uurisin läbi selle dokumendi, mida inimõiguste ja demokraatia võrgustiku esindajad on siia, siin laiali jaganud, siis äh, rahvusvaheline kriminaalkohus, selle kaasamine temaatiliste prioriteetide hulka, see on, see on tõesti väga oluline. sellega ma olen väga nõus ja veel tahaksin ma siinkohal mainida, et rahalised vahendid äh, on tõesti väga napid. ja tõesti, eelarve on praktikas liiga väike, sellest lõviosa läheb ka äh, Euroopa Liidu äh, valimisvaatlusmissioonidele. parlamendis on oma töögrupp, mis tõstab järelevalvet valimisvaatlusmissioonide üle ja ma pean äh, konsulteerima selle töögrupiga ka, äh, aga ma, ma, ma leian, et äh, võib-olla nende hinnangud oleksid ka olulised selleks, et raha paremini kulutada. ja see on ainukene punkt tegelikult, kus ma ei ole nõus inimõiguste ja demokraatia võrgustiku töö raportiga või dokumendiga, sellepärast et nemad on teinud ettepaneku, et valimisvaatlusmissioonid peaksid võib-olla olema geograafiliste programmide all oma, minu, oma kogemustelt lahtu, lähtuvalt ma ütleksin, et ma ei ole teiega nõus, minu meelest on ütlemata oluline, et see jääks Relexisse ja inimõiguste valdkonda, sellepärast et vastasel korral kaoks täielikult ära inimõiguste Äh, prioriteet valimisvaatlusmissioonidel, mis on kõige olulisem, muidu ei oleks mingit mõtet sellel valimisvaatlusmissioonil, see oleks otsekui valitsustele meeldimise missioon sellisel juhul, äh, mis ei püüaks äh, mitte mingil juhul võib-olla demokraatiat tagada või rääkimata siis siinkohal üldse inimõigustest. minu meelest on valimisvaatlusmissioonide inimõiguste valdkonda jätmine väga oluline, aga samal ajal me peaksime tagama, et raha oleks loomulikult otstarbekohaselt kasutatud, saavutatud ja samal ajal, et Euroopa demokraatia inimõiguste instrumendile eraldatakse märkimisväärselt rohkem raha. selleks, et tagada eesmärkide saavutamine, näiteks haavatud ühiskonnagruppide kaasamine, rahu ülesehitamine, kodanikuühiskonna kaasamine ja ma olen vägagi nõus inimõiguste demokraatia võrgustikuga selles osas, et väga olulised on inim-, naiste ja laste vastane vägivald ja, ja et nendesse, sellest näiteks peaks kujunema konkreetne teemavaldkond te,, surma, nuhtluse, relvakonflikti sattunud laste ja teiste selliste oluliste teemade kõrvale see ongi põhimõtteliselt kõik, mida ma tahtsin öelda ja ma võin veel kord korrata, et ma olen väga nõus kodanikuühiskonna esindajatega ja ka oma komisjonis oleme me näinud seda, kuidas raha äh, läheb programmidele, mis äh, on valitsuse kontrolli all äh, ja seetõttu on just nimelt meie Euroopa demokraatia inimõiguste instrument oluline, sellepärast et äh, seeläbi saavad ellu viidud projektid, millele jaoks, millel ei ole vaja ka äh, valitsuse toet. suur tänu, proua Kaames! ma tahaksin siin vahepeal rääkida, et ma kohtusin hommikul komisjoni ja ACP konverentsi, ma käisin konverentsil, kus räägiti just naiste ja tüdrukute seksuaaltervisest ja seal räägiti just samast, sellest samast eelarve probleemist, et äh, kui, kui antakse eelarveliselt rohkem toetust, siis tuleb kindlasti valitsustega läbi priik-, äh, läbi rääkida, nii et äh, prioriteetide hulka satuksid ka tõesti naiste ja, ja tütarlaste küsimused, mis sageli nii ei juhtu. ja nüüd annaksin sõna proua Andrikeenele järgmisena ja siis vaatame, mis edasi saab. suur tänu, proua esinaine. minul on komisjoni esindajatele kaks küsimust. kõigepealt me teame, et äh, eesmärk üks, mis on meie dokumendis välja toodud, äh, kehtib, äh, on siis mõeldud riikidele kus kannatakse, kannatatakse põhiõiguste kon-, puudumise all süstemaatiliselt, sinna hulka kuulub siis ka usuvabadus, sel nädalal kohtusin mina ja mõned teised kolleegid Ameerika Ühendriigi delegatsiooniga, kus me rääkisime just nimelt usuvabe, vabaduste. ma tean, et härra Timas, teie kohtusite ka selle delegatsiooniga, mina tahaksin küsida, et kas Euroopa Komisjon kavatseb toetada äh, Euroopa demokraatia inimõiguste instrumendi abil, kas seda konkreetset inimõiguste küsimust ja kas on konkreetseid eraldisi äh, ette nähtud usuvabaduse tagamiseks. millised on olnud varasemad kogemused kahe tuhande seitsmendast aastast alates äh, seoses äh, sedalaadi projektidega ja millised on plaanid tulevikuks? minu teine küsimus, mis on väga lühike küsimus, milline on komisjoni strateegia Euroopa juhtnööridega hõlmatud tegevuste toetuseks seoses inimõiguse dialoogi ja konsulte-, konsultatsioonimisega, konsulteerimisega nende riikide puhul, nagu äh, Hiina, äh, Iraan ja Venemaa et kas see küsimus äh, on ka kaasatud uude strateegiasse, mis peaks hõlmama ka aastaid kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist. suur tänu, proua aseesinaine Andrek Jääne ja nüüd proua de Kaiser, palun. Euh, suur tänu, proua esinaine on tõsi, et selle instrumendi elluviimine nõudis äh, pikki võitlusi me, meilt, see oli väga raske protsess ja sellele instrumendile on eraldatud väga piiratud rahalised vahendid. Nende rahaliste vahenditega ei saa kohe mitte mingil juhul rahul olla ja ma tõesti mõistan kodanikuühiskonna äh, masendust seoses selliste nappide vahenditega. Äh, minu küsimus, härra Tiimants, puudutab äh, hinnanguid, härra Tiimans ütles, et tegemist on uue äh, instrumendiga, mis on jätkuvalt arengufaasis ja et praegusel hetkel ei ole päris võimalik äh, veel sealt kõiki õppetunde välja võtta ja, ja, ja järeldusi teha. aga ma tahaksin siinkohal härra Tiimansilt küsida, et kas härra Tiimans on oma järeldused teinud Välisasjade Komisjoni raportist eelmisel aastal, eelmise parlamendi ametiaja jooksul. selle raporti koostasin mina ise ja härra Salafranca ja me hindasime seal väga suurt osa äh, sellest äh, instrumendi valdkonnast, nimelt valimisvaatlusmissioone. me rõhutasime, kui olulised need missioonid on ja kui raske on neile rahalisi vahendeid taha saada, aga samuti kirjeldasime aga, mis on kogu selle protsessi puudujäägid ja raskused. iseäranis kirjeldasime meie valimisjärgset äh, järelevalvet ja jätkutegevust. kas komisjon on selle raporti järeldusi arvesse võtnud ja kavatseb midagi ette võtta, sellepärast et mitte ainult ei näinud meie suurt vaeva, selle raporti koostamisega, vaid me maksume ka konsultantidele ja ekspertidele ja väga kahju oleks, kui ähm, komisjon selle lihtsalt kahe silma vahele jätaks. suur tänu, proua de Kaiser. ja härra Howitt, palun. Um, suur tänu väga kahju, et päevakord täna hommikul muut-, mõttes, aga muidugi on väga kasulik, et meil on praegu arvamuste vahetuseks rohkem äh, aega ja on võimalik, et me saame nüüd kõneleda ka oma komisjoni kolleegidega, enne kui nad oma dokumendid päris lõplikult esitavad ja me saame loodetavasti on meil ka hiljem selleks muidugi võimalust, aga aga mina olen äh, nõus sellega, mida Tiimans ütles alguses praegusel hetkel ei saa mingeid suuri radikaalseid muudatusi loomulikult läbi viia, aga aga mind, mind huvitab eriti kollektiivse vastutuse küsimus, see on minu jaoks väga oluline, ma tahaksin näha, milliseid järeldusi on selles valdkonnas juba praegusel hetkel tehtud. ja ma tahaksin öelda, et et vabaühendused, kui me räägime töögruppidest ja räägime sellest, mida me maksame käibemaksuna ja mida me maksame töögruppidele ja ja, ja nii edasi ja kõik need on väga olulised seoses eelarvega äh,. aga ärgem unustagem kogu selle rahalise jutu ju seas ära seda, mida see Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrument tegelikult tähendab. selle eesmärgiks on aidata äh, üle kogu maailma inimõigusi tagada, see on väga oluline. ärgem nüüd laskem oma siseküsimustel eesmärke varjutada. aga mul on ka mõningad küsimused, millele ma tegelikult ei ootagi täna hommikul võib-olla põhjalikke vastuseid, aga ma tahaksin mõelda tagasi mõningatele raskuspunktidele, millest me rääkisime siis, kui me määruses kokku leppisime ja ma arvan, et oleks mõttekas neid meelde tuletada ja võtta arvesse ka meie tulevastes töögrupi aruteludes. mina arvan, et oleks mõttekas vaadata, mida on juhtunud, mis on juhtunud pärast meie algseid arutelusid ja ma tahaksin läbirääkimisi pidada ka vabaühendustega. üks küsimus, mida ma tahtsin täna mainida, oleks riskide küsimus. meid on süüdistatud selles, et me oleme liiga turvalised, me, me läheme liiga kindla peale välja, aga just nimelt äh, meie tegevus selles valdkonnas on üsna riskantne ja kui te mõtlete kui palju me saame teha koostööd näiteks opositsiooniparteidega, opositsioonierakordadega, sellepärast et põhimõtteliselt me ei peaks poliitikasse siseriiklikult sekkuma ja nii edasi, kõik need on küsimused, mis on natuke riskantsed ja ma arvan, et me peaksime küsima, et kas me, me peaksime arutama omavahel, kas me oleme piisavalt äh, riski peale välja läinud mõningates kohtades või, või oleme liiga kindla peale mänginud. ja siis äh, kogu see soolise võrdõiguslikkuse küsimus vabandust, inimõiguste küsimuse süvalaiendamise küsimuse. me tahtsime eraldi instrumenti selle jaoks, me ei tahtnud geograafilisi programme ja me, nüüd me oleme selle saanud, me tahaksime teada, mida on meie hindajad öelnud selle kohta, mina ise olen veendunud, et meie otsused olid õiged, aga, aga kas praktikas on meie instrument ka to toiminud ja mis puudutab valimisvaatlusmissioone, äh, nagu ütles minu kolleeg Anna, me oleme väga uhked oma valimisvaatlusmissioonide üle, aga suureks äh, probleemiks Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumendi puhul on see, et äh, valimisvaatlusmissioonide peale kulub väga palju raha, need on väga kallid, kallid on äh, nad osaliselt sellepärast, et me teeme neid missioone hästi, olgem ausad, me võiksime tegelikult vaatlusmissioonidele kulutada palju rohkem ja see oleks õigustatud, aga nii et tasakaalu saavutamine on väga raske selle vahel, et äh, me teeme oma missioone hästi, piisavalt palju ja ka samas, äh, et selle all ei kannataks ka teised inimõiguste algatused. see tasakaal on väga raske saavutada, nagu öeldud, äh, ja mitte ainus küsimuses, küsimus ei puuduta tegelikult ainult seda, et meil oleks rohkem raha vaja, raha on alati rohkem vaja, aga aga inimõiguste instrumendi seisukohast tuleks tasakaal ka muul moel leida. ja lõpetuseks Äh, me, ma tahaksin arutada et-, selles osas, et peaks olema teatav paindlikkus, samas on ette kirjutatud loomulikult, mida me tahame teha inimõiguste instrumendi valdkonnas. keegi meist muidugi ei ole perfektne, me ei kritiseeri komisjoni, kuid need on kindlasti need võtmeküsimused, mis vähemalt täna saab esitada ja et äh, neid võetakse arvesse siis strateegia ülevaatamisel suur tänu, härra Howitt. nimekirjas on veel proua Lohpiiler, Göörens ja proua Ojuland. ma paluksin, et te teeksite suhteliselt lühidalt, me peame veel küsimused ka saama, vastused. ja siis on meil veel esindajaid äh, vabaühendustest siin, kes tahaksid ka sõna saada, nii et kõigepealt proua Lohpiiler, suur tänu, proua esinaine kuivõrd ma olen uus parlamendisaadik, on äh, muljetavaldav äh, minu jaoks see, mida sellise äh, rahaga on võimalik olnud ära teha. ja see on kõik väga positiivne muidugi, kuid kuulda on olnud ka seda, et väga paljud projektid on jäänud rahastamata, kuna rahaliselt ei ole nii et minu meelest need eelarved peaksid olema siiski märksa suuremad ja võib-olla peaks mõtlema ka sellile, sellele, et milliseid projekte saaks sellest instrumendist rahastada või siis mõndadest teistest instrumentidest, näiteks nagu liitumiseelne rahastamisvahend nii et äh, kui me sellest asjast nüüd edaspidi räägime, siis võib-olla see oleks üks kanal, kust saaks inimõiguste demokraatia projektidele veel vahendeid. nii nagu äh, Te ütlesite, proua Ilai, enne, proua esinaine, et ähm, ÜRO inimõiguste volinik oli siin Brüsselis sellel nädalal ja ta ütles, et ta on väga tänulik nende vahendite eest, mis sellest rahastamisvahendist tulevad, kui ta on öelnud täiesti selgelt, et äh, ka nende ÜRO vahendid on suurenenud ja et meie peame ka Euroopa Liidu poolt oma vahendeid ÜRO instrumentide toestamiseks suurendama. nagu vabaühenduste esindajad on ka öelnud täna, on selge, et meil on vaja Euroopa Ühenduse dele- ja komisjoni delegatsioone äh, suurendada kohal peal, nende suhted peaksid olema äh, selgemad vabaühenduste organisatsioonidega ja kodanikuühiskonnaga, et kogu see protsess oleks läbipaistvam ja järjepidavam, pidevam. see ei ole sugugi uus äh, asi, see on arutelul olnud ka varem kuid tundub, et see äh, protsess täna ei ole rahuldust toov, nii et äh, selles suunas peaks kindlasti tööd tegema. ning toetaksin ka seda, mida ütles härra Tiimans. on väga hea, et äh, ka majanduslik, sotsiaalne ja kultuurilised õigused on lisatud, see ei ole positiivne mitte ainult sellepärast, et äh, äh, ametiühingutel on teatav mõte äh, sunnitöö vastu või võitlemisel, kuid oluline on see, et me mõistame, et mida tähendavad inimõigused, ei ole siin mingisugust hierarhiat, kollektiivõigused on sama olulised. kuulda on olnud ka sellest, et varem on langetatud otsuseid, mis on osutunud valedeks, näiteks on tehtud otsus, et rohkem ei antaks äh, raha traumakeskuste, äh, tugikeskuste loomiseks nendele inimestele, kes on kannatanud piinamise all meil on üle Euroopa olnud viiskümmend rehabiliteerimiskeskust seni, kes on öelnud, et selle otsuse tulemuseks on see, et nendel on nüüd rahast puudu Ra. saan rääkida ainult Saksamaa nimel muidugi, nendel on jäänud ära siis nendel keskustel Euroopa Liidu toetus ja äh, valitsus ütleb, et kolmest keskusest piisab, mis on muidugi täielik äh, nonsenss nii et äh, me peame mõtlema nendele otsustele, mis on langetatud äh, ja, ja mis tegelikult äh, hoopis õõnestavad inimõiguste kaitsealast tegevust. ja lõpe, viimane märkus, lugesin, et väga palju suunatakse jõupingutusi suuremale instrumendi nii-öelda reklaamimisele ja iseenesest on see muidugi positiivne. kas me oleme aga ka mõelnud sellele, kas sellest piisab? et näiteks kui meil on palju projekte inimõiguste deklaratsiooni kohta, siis kas meil on ka infot selle kohta, kas need projektid äh, on ka kasulikud? Äh, et sellele peaks ka mõtlema, aitäh! suur tänu, proua Lohpiiler, nende seisukohtade eest ja härra Köörens, teil on nüüd sõna. suur tänu, proua esinaine, ma olen täiesti nõus äh, sellega, mida öeldi eelarvete kohta. me, tegemist on äh, väga väikeste eelarvetega, nii et need asjad tuleb äh, ära reguleerida veel, veel mõned puudujäägid mis puudutavad äh, meie otsuse langetusprotsessi ja tulenevad otseselt sellest inimõiguste kaitse vallas. väljaspool Euroopa Liitu on tõkkeid üsna palju, näiteks äh, alustagem reaalpoliitikist, mis äh, teinekord äh, peab äh, inimõigustega seonduvat äh, lihtsalt vähem tähtsaks Ehm, Prantsusmaal samas on inimõigused kodifitseeritud seadusandlusel juba viimased sada viiskümmend aastat. Äh, ega me muidugi ei oota nüüd, et äh, teistel riikidel läheb ka sada viiskümmend aastat äh, tänasele olukorrale jõudmiseks, aga tuleb keskenduda ka sellele, et inimesed, kes tulevad seadusandlustesse sisse kirjutada veel mõned märkused. Ehm, õigus toidule on kahtlemata inimõigus. ja kui me seda näeme inimõigusena, siis me peame sellele ka tähelepanu pöörama kuid tihti sellised äh, inimeste igapäevaelu puudutavad küsimused äh, satuvad äh, geopoliitiliste kaalutluste lõksu. nii et sellele peaks komisjon tähelepanu pöörama. näiteks nagu laste õigused ja nii edasi, kui me vaatame, millised probleemid on levinud üle terve maailma, siis me muidugi näeme, et neid probleeme on palju, esiteks ja rääkida võib inimõiguste all ühest komast teisest, ähm, kuid ähm, selge on see, et probleeme on nii palju, et äh, kuidagi tuleb need pisk-, see pisku, mis meil on, äh, mõistlikult ära jaotada. mida teha rahadega, me peame mõtlema sellele, aga mõtlema ka teistele allikatele, näiteks kui meil on probleeme teatud riikides tervishoiuga, Ähm, vaktsineerimistega näiteks, siis tuleb mõelda sellele, millised on Euroopa riikides vaktsi-, vaktsiinivarud ja võib-olla võtta nendest varudest ja aidata teisi riike. nii et ähm, me peame mõtlema tõsiselt sellele, kuidas äh, edasiminekuid saavutada, et inimõigused tõesti süvalaiendataks kõikidesse valdkondadesse ja et vahendid ei tuleks mitte ainult sellest instrumendist, meil on tõkked väga suured rahvusvahelistes, rahvusvahelistel läbirikkimistel, eriti WTO-s. me teame, et neid küsimusi tõstetakse ikka ja jälle. Hiina, teisedki partnerid võiksid omalt tihti tagavad selle omalt poolt, et läbirääkimised lihtsalt jooksevad äh, liiva, nii et ähm, me peame kuidagi koordineeritumalt lähenema nendele läbirääkimistele. võib-olla võiks kokku panna mingi mitteametliku koordineerimisgrupi ja võib-olla siis saavutaksime mingisuguse öö, äh, liikumise ja kodifeeri-, kodifitseerida tuleks minu meelest ka majandus- ja sotsiaalõigused ja ärgem unustagem seda, milline on kõige parem, paremad strateegiad äh, inimõiguste tagamiseks. suur tänu, härra Göörens, see oli väga huvitav. ja proua Ojuland veel, kuid esinaisena ütleksin veel nii palju, et äh, aega on nüüd väga vähe jäänud järgi ja, ja alati muidugi kõige viimased nimekirjas peavad selle eest maksma, aga kuivõrd sõna tahavad veel saada ka komisjon ja meie vabaühenduste esindajad, siis teeme lühidalt ja üks meie Nigeeria külaline on veel äh, sõna saamata. suur tänu! asi, mida ma tahan tõstatada, väärib küll rohkemat aega, ma olen parlamendi uus äh, liige, uus siin komisjonis, ma olen täiesti nõus sellega, mida te siin olete öelnud ja see päevakord on minu jaoks väga südamelähedane, aga ärge nüüd äh, minust valesti aru saage, kuid mulle tundub, et see kõik, mis me siin räägime, on eilse maailma teema. me peaksime pilgud suunama homsesse me peame mõtlema, kuidas investeerida nendesse ähm, arenevatesse riikidesse, et nad tõesti oma ühiskondi muudaksid, äh, et nad oleksid avatud ühiskonnad, kus inimõigusi rakendatakse. kui me räägime eelarvetest, siis need projektid, kuhu me rahastame, siis minu meelest me peaksime rahastama rohkem info ühiskonna projekte info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projekte, alustagem koolidest. kui me täiesti tahame neid ühiskondi muuta, siis meil on vaja, et uued põlvkonnad oleksid äh, nii-öelda kirjaoskajad digitaalses maailmas, see on äh, osa ka ju inimõigustest ja juurdepääs vabale informatsioonile on ka põhivabadus, me elame ju ometigi kahekümne esimesel sajandil infoajastu, infotehnoloogiate ajastu ja kui me juba nendesse valdkondadesse suudaksime ka investeerida, siis me investeeriksime tulevikku, aitäh. suur tänu, proua Ojuland, selle seisukoha avaldamise eest, aga sõna nüüd komisjonile kes iganes, härra Diimas, härra Buratsis. suur tänu, proua esinaine. Äh, ma üritan teha lühidalt, äh, sellepärast et äh, üsna mitu asja siin tõstatati ja nagu ütlesin, siis teen lühidalt ja faktipõhiselt lähenen sellele asjale. kõigepealt teema Ehm, mida Concordi esindaja väga hästi ehm, välja tõi, nagu ka saadik Koomes, see puudutab siis otsetoetusi. Ehm, eelarve otsetoetus versus vahendid, mis on suunatud vabaühendustesse, kaks näidet. maailmas kogu operatsioonide jaoks pole eelarve toet-, otsetoetused suurenenud, neid on kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti, see on fakt. teiseks faktiks ja teatud arveid, arvusid on siin natukene halvasti tõlgendatud, kuid ähm, kahe tuhande üheksandal aastal, kui kulutasime kakskümmend kolm miljonit eurot, mitte sentigi rohkem äh, Äh, valimisvaatlusmissioonideks äh, kakskümmend neli kokku aasta lõpuks. nii et osa läheb küll jah, valimistele meie eelarvest, aga see ei ole tohutult suur osa. ma ei taha siin kedagi äh, nüüd rünnata. just täpselt sellepärast, et me tahame tagada mastaabisäästu nii-öelda, selleks, et inimõiguste kaitsjaid kõige paremini aidata. müüdid ja realiteet ja reaalsus, müüdid on seotud ka otseselt küsimusega, mille esitas proua Lohpiiler. seoses nii-öelda kommunikatsioonitoodetega. konsultatsioonid, tõsi on, et enne dekontsentreerimist, enne aastat kaks tuhat kolm seega, olid meie delegatsioonid äh, märksa teistele as-, märksa rohkem teistele asjadele keskendunud, mitte ei tegelenud nii palju nõuandmisega ja keskenduti kohalikule kodanikuühiskonnale. nüüd pärast äh, seda suunamuutust oli komisjon silmitsi lisatöökoormaga ja me oleme pidevalt sellele ka rõhutanud. edasiminekuid on näha muidugi, kuid perfektsusest oleme kaugel. kuid ma tahaksin siiski öelda, et konsultatsiooniprotsess on olnud edukas, Concordi raport ise ütleb seda, kõik võivad seda lugeda, et iga päev, iga aastaga on asi läinud paremaks ja et see on, need omavahelised suhted on paranenud viimaste aastate jooksul, mis on täiesti normaalne ometigi. veel, teine tõend, mis on oluline, puudutab Kontrollikoda. kontrollikoda, kes käis nii nõukogu kui ka eelarvekomisjoni kui ka arengukomisjoni ees üsna hiljuti, nemad viitasid sellele, et asjad on paranenud esinduste tasandil samas aga ma rõhutan, kaks asja tuleb veel lahendada. teinekord äh, on meie delegatsioonid asju äh, valesti tõlgendanud, a la carte äh, põhimõttest lähtunud teinekord ja need otsused ei ole alati olnud väga selged ja läbipaistvad ja meil on vaja ühist siis koodeksit ühenduste jaoks, esinduste jaoks. ja nüüd siis veel Äh, need nii-öelda kommunikatsioonitöötajad, kuuskümmend delegatsiooni esindatust äh, on oma äh, nii-öelda trükistes keskendunud piinamise vastasele tegevusele, need on siis trükised, telefilmid, videofilmid. ükski suur riiklik televisioon ei ole jah, seni meie tooteid äh, kasutanud, ainus kanal, kes teinekord meie tööd kasutab, on Euronews, nii et tõesti, siin osas äh, on veel suur äh, maa maha käia liikmesriikide tasandil. meie nii-öelda profiili tõstmisest ma loodan, et proua Anna Gomes järgmisel nädalal tuleb ka Stockholmi. tulemas on Äh, Stockholmis tulemas nii-öelda mm, inimõiguste päevaüritused äh, ja tähitame, tähistame seal viieteist aasta möödumist esimesest äh, ähm, valmisvaatlusmissioonist, see üritus toimub siis Rootsi eesistumise ajal, me tähistame sellega meie arengutööd. nüüd rehabilitatsioonikeskused, me oleme muidugi väga pettunud selles, et äh, nõukogu ei ole teinud omapoolset otsust nende keskuste osas. järgmine hangete, hanke järgmiste hangete all saavad tänased äh, keskused lisaraha küsida ja proua esinaine palub äh, kokku võtta, et ka teised kõnelejad saaksid sõna ja kõneleja ütleb, et ma kohe nüüd lõpetangi ära kuivõrd te mõlemad teate, jätkab proua esinaine, meil on töögrupp ka selle instrumendi kohas olemas ja et äh, need töögrupi liikmed siis hakkavad tegelema detailselt nende asjadega intensiivselt. härra Tiimans, võib-olla strateegilised punktid ka teie poolt. proua esinaine, see arutelu ja need küsimused, mida austatud parlamendisaadikud esitasid, väga huvitavatena ja ka väga ajakohastena ja paljud küsimustest väärivad äh, küll märksa sügavamat arutelu, kuid nagu teie komisjoni sekretäriaat ka väga hästi teab, olen ma juba nädalaid palunud äh, mitteametlikku konsultatsiooni Euroopa Parlamendiga selle strateegia ülevaate osas, sest et äh, aega on meil vahe, me pea, vähe, me peame esitama oma strateegia niisiis, ei, ma ei üritagi vastata kõikidele saadikutele. räägiksin paarist-kolmest kõige tähtsamast. meie ütleme alati jah suuremale eelarvele inimõiguste alaseks tegevuseks. see oleks väga tore, aga asi ei ole meie kätes. mis puudutab konsultatsioone kohalikul tasandil, siis teeme kindlasti inimõiguste ametiga koostööd selleks, et äh, meil koostöö sujuneks paremini delegatsioonide tasandil. ärge aga unustage, et meie delegatsioonid äh, läbivad üsna pea väga suure ümberkorralduse, kui Lissaboni leping jõustub nimelt ja selle jõustumisel on meil vaja kuidagi prioriteedid äh, tasakaalu saada. proua Komešile ütleksin nii palju, et rahvusvaheline sõjakohus on juba selle strateegia eesmärk nelja all rahastamisele minev naiste ja last- ja tütarlaste vastane vägivald, selle vastu võitlemine on juba suunistes välja toodud eraldi, need suunised võeti vahepeal vastu, proua Andrikiene usuvabadus on juba praegu ja tsiteerin siin strateegiat üks meie eesmärkidest. võib-olla see jääbki sinna eesmärkide hulka ja me tõstatame seda mitte ainult läbi selle instrumendi, vaid ka läbi bilateraalsete dialoogide. ja Euroopa Liidu suunised. dialoogid me rahastame ainult seminare nendest dialoogidest. ülejäänud asjad lähevad äh, institutsioonide üldhalduseelarvest rahastamisele. proua Dekaiser, teil on täiesti õigus, kui te räägite sellest, et teie ja Salafranca raporti osas on jätkutöö tegemata. ma ei, ma unustasin nimelt ära selle välja tuua eesmärgi viie all, aga praegu on meil seal vahearuandes eel, eesmärk kahe all väljatoomisel, me viitame konkreetselt vajalikule jätkutegevusele kaasama, et kaasata tuleb ka kodanikuühiskonna organisatsioonid Äh, valimisvaatlusmissioonide suuniste loomisesse, kujundamisesse, nii et andke mulle andeks, et ma sellele ei viidanud. meil on ka veel teisi soovitusi, millele me oleme viidanud oma aruandes. härra Howitt tõstatas terve rida väga olulisi küsimusi, mida mulle tundub, ei ole võimalik läbi rääkida ja teda pole saalis ka, nii et jumal temaga. nii et äh, proua Lohpillerile veel kiiresti vastan suurem eelarve. kõrgem eriesindaja ametkonna toetus on sees selle finantsinstrumendi äh, direktiivis, nii et ainus rahvusvaheline organisatsioon, mis pidevalt äh, saab äh, katkematult vahendeid ja mitte sihtotstarbelisi Euroopa Liidust, on just nimelt see ametkond ja nad saavad igal aastal umbes neli miljonit eurot. nii et äh, me tagasime omal ajal selle, et ÜRO, vabandust, ÜRO inimõiguste voliniku ametkond saab meilt pidevalt toetusi, härra Köörens, ma ei saa praegu vastata talle ja ma ei saa lubada, et me sellise öö, äh, asja loome, teema on oluline aga sellega peaks võib-olla tegelema Arengukomisjon koos allkomisjoniga ja komisjon kindlasti ei öö, äh, jäta asja arutamata, kuid proua esinaine, laskugem detailidesse hiljem siis, kui meil on rohkem aega. härra Tiimans, me tõesti tahame selle töögrupi kohtumise korraldada niipea kui võimalik, see on meile ja komisjonile äh, meie allkomisjonile kindlasti üks prioriteetsetest küsimustest täna. see kohtumine aset leiab kindlasti. ja veel, üldiselt rahvasaadikud võivad sekretariaadilt ka küsida nõud, kui nad osalevad erinevate delegatsioonide töös ja võivad osaleda ka käia nendes kohtades, millega meil läbi instru-, mida meie läbi instrumendi rahastame. nii et kui te lähete Türki juhuslikult, siis küsige, milliseid projekte te Türgis äh, rahastate ja täna ongi meil võimalus anda sõna ühele Türgi vabaühendusele, kes vahendeid saab meie eelarvest, siis mitte täna, vaid järgmine kord. ja suuline küsimus, äh, mis võib-olla esitatakse siis täiskogus juba teisipäeval, halb uudis on siiski see, et äh, eelarvekomisjon ei toetanud Ahveti poolt esitatud äh, lisandusi ähm, äh, eelarvesse. aga vaatame, mis nüüd siis edasi saab. suur tänu selle arutelu eest. Läheme edasi, päevakorrapunkt number kuus. ainult üks punkt siin, tervitan Parliamentarians for Global Action organisatsiooni töögrupi esimeest, senaator Bashi Henshad Nigeeriast ja ta on täna parlamendis sellepärast, et parlamendis räägitakse täna rahvusvahelise kriminaalkohtu esimehega mis leiab aset kohe pärast meie tänast koosoleku kohtu, koosolekut, nii et tere tulemast, härra senaator! ja nagu ma tean, härra Brody on olnud väga aktiivne selles äh, organisatsioonis ja kas härra Brody tahab tere, tervitada siin härra senaatorit? nüüd palun Grazie, signora presidente eh,, molto. suur tänu, proua esinaine. kokkuvõtvalt. kuivõrd 5G kaks ruumis algab kohe järgmine üritus rahvusvahelise kriminaalkohtu osas, kus on siis kohal äh, kohtu esimees Angsung ning kõik meie kolleegid on äh, sinna siis oodatud, äh, ruum on 5G kaks. ja tegelikult tahtsin teile rääkida ka parlamentääridest, äh, tähendab, ma tahtsin rääkida teile sellest ka selles organisatsioonis Parliamentarians for Global Action. tegemist on olnud väga aktiivse organisatsiooniga ka Euroopa Parlamendis. ja eriti on ta olnud strateegiliselt tähtis toetame siis äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööd, äh, hoiame al-, ähm, viitame pidevalt äh, Rooma lepingutele, mis on meie töö keskmes olnud ning Jaapanis näiteks oleme olnud hiljuti väga aktiivsed. Ameerika Ühendriigid ei ole meiega veel äh, liitunud, kuid me üritame selle asjaga äh, tegeleda, sest meil on probleeme sellega, et Ühendriigid ei ole meiega ühte heitnud veel. Äh, suur tänu, härra Proodi, ütleb proua esinaine. ka mina ise olen selle organisatsiooni liige ja seega mul on väga hea meel siin tervitada härra senaatorit, kuid kahjuks tuleb öelda, et äh, meie aeg on juba peaaegu täitsa läbi. loo-, loodetavasti teil oli vähemalt huvitav siin osaleda. Teil on umbes kolm minutit sõnavõtuks, aitäh. suur tänu, proua esinaine see on minu jaoks suur au ja privileeg osaleda teie kohtumisel mitte ainult äh, Parliamentarians for Global Action esimehena, vaid olla siin ka Nigeeria parlamendi Aafrika esindajana. ma olen selle organisatsiooni esi-, president olnud viimased kaks aastat. meie organisatsioon on iseenesest äh, ametis olevate parlamentääride võrgustik äh,, meie liikmeid on üle tuhande, üle saja kolmekümnest parlamendist üle terve maailma ja kuigi programme on meil mitmeid, jätkusuutlik areng, rahu ja demokraatia, rahvusvaheline õigus ja inimõiguste programm, aga tunduvad olevat meie lipulaevaks. me oleme siin järjepidevalt tööd teinud selle nimel, et tagatud oleks see, et kõik maailma riigid äh, alluksid Rooma lepingule. meil on sada kümme liiget ja nendest mitmes on meie tegevus olnud äh, vägagi määravaks, kuuskümmend viis nendest on nüüd selle lepingu alla kirjastanud, nii et äh, me oleme selle kallal väga tõsist tööd teinud. ja äh, Tšiili ja Tšehhi Vabariik on olnud meie viimase aja suuri saavutusi, Kuki saared, Surinaam ja Madagaskar aastal kaks tuhat kaheksa nigeerlasena lubage mulle öelda, et inimõiguste ja demokraatia alased arutelud on meilegi väga olulised ja eriti aktiivsed oleme me olnud äh, Sahara-aluses Aafrikas, Lääne-Aafrikas selleks, et tagada rahu ja stabiilsus. nagu te teate, me mängisime väga olulist rolli Sierra Leone'i ja Libeeria konfliktis mis viisid äh, Libeeria endise presidendi äh, viimisega rahvusvahelise kriminaalkohtu ette. me väärtustame väga kõrgelt äh, Euroopa Liidu liikmesriikide panust ja osalust ja agentuuride osalust, nii et me tõesti loodame ähm, nagu te teate, Guineas äh, äh, plahvatas konflikt äh, kolm nädalat tagasi, me oleme astunud samme selleks, et olukord normaalsuseni viia, kuid paar minutit tagasi jõudis meieni siis uudis selle kohta, et avatakse juurdlus selle kohta, mis Guineas toimus Ähm, kõik võib-olla ei ole kursis sellega, mis juhtus äh, Guineas, nimelt äh, meeleavaldus korraldati ja üsna paljud meeleavaldajatest lõpuks valitsusjõudude poolt lasti maha me tegeleme inimõiguste küsimustega oma organisatsioonis ja õiglusega ja kohtusüsteemidega, seda lähe-, lähtume kahest aspektist, me üritame kõigepealt tagada väikerelvade ja käsirelvade elimineerimise suunas ja teiseks on siis meie tegevuse keskmes Rooma leping ja lubage lõpetuseks korrata veel, et äh, härra Broodi on, mida, et kutsun teid nii nagu ka härra Broodi, et tulge ruumi 5G2, kus Rahvusvaheline Kriminaalkohtu esimees meie poole pöördub, suur tänu. suur tänu, härra senaator, nende sõnade eest. oleks me teadnud äh, teie olulisest kohtumisest natuke varem, oleks me võib-olla ka paremini saanud ennast ette valmistada, kuid äh, meieni lihtsalt jõudis info selle asja kohta natukene liiga hilja. kuid kena on see, et rahvusvahelise kriminaalkohtu esimees täna meie seas on ja minu jaoks äh, oli see äh, muljetavaldav näha Libeeria endist presidenti ähm, kohtupingis, kui ta pidi kuulama seda, mida ütlesid tunnistajad siis selle kohta, mis Liberias toimus, nii et ma soovitan kõigile, minge Haagi, käige kohtus, kõik võivad sinna minna. ma äh, soovin teile siis kõike head äh, ka teie organisatsioonile, loodetavasti tulevikus oleme aktiivsed ja suur tänu ka kolleeg Prood ja nüüd, kallid kolleegid, sellega jääbki üle ainult nentida, et Guinea küsimus, millele te viitasite, on täiskogu päevakorras äh, inimõiguste arutelul järgmisel nädalal, neljapäeval pärastlõunal, nagu ikka. suur tänu kõigile, tegemist oli väga olulise kohtumisega ja kolleege on kohal olnud palju, ka aktiivselt osalemas, nii et sellega on see istung ka nüüd läbi, aitäh!